selleks, et meie tööd lõpetada, ilmselt äh, on meil kõigepealt äh, pooletunnine arutelu ja siis kuulame mm, rahandusministrit Sturnarast, pärast seda järgneb arvamuste vahetus ja lõpetuseks saavad sõna härra Kaaras ja härra Dragakis, nii et äh, ma teeks ettepaneku, et me toimime nii nagu varemgi, et meil on kõnelejate nimekiri, esmalt on äh, neli kõnelejat liikmesriikide parlamentidest ja siis äh, Euroopa Parlamendi nimel kõnelejad. okei okay,, kes nüüd ütles? kirjas on pool perdologu eh,. Yes, okei okay,, tologu ehk kirjas Aru Bowles ja Deka Lepta. ja esmalt saab sõna Sharon Bowles kümneks minutiks suur tänu, me oleme just lõpetanud oma ähm, kokkuvõtte kahel eelarvel, äh, kahel eelarvelisel teemal, esimene puudutab äh, käibemaksusüsteemi erinevates liikmesriikides, sest käibemaks on paljudele liikmesriikidele kõige tähtsam tuluallikas ja seetõttu väga oluline teema kuid äh, hoolimata saavutatud edust ja sellest, kui palju on käibemaksusüsteemi reformitud kõikjal maailmas ja ka Euroopa Liidus, oleme me siiski ühel meelel selles, et äh, süsteemid on väga erinevad ja nende võrdlemine on keeruline esiteks äh, peab olema käibemaksusüsteemi lihtne kohaldada ja esmapilgul paistab, et see on lihtne, tuleb lihtsalt vähendada erinevate erandite ja käibemaksu kahanduste arvu, sest siis on kogu süsteem töökindlam. kui me vaatame seda, milline on käibemaksumäär erinevates liikmesriikides, kaasa arvatud vähendatud käibemaksumäärad ja nullprotsendilised määrad, ja vaatame, millised on lubatud erandid Euroopa Liidu liikmesriikides, siis tuleb ka vaadata, millist halduskulu ja millist halduslikku kokkuhoidu see toob kaasa, võttes arvesse Maksuametit ja teiste ametite tööd kuid äh, pakutakse ju välja ka erinevaid äh, lahendusi ning äh, liikmesriikides on erinevad, lubatud erinevad erandid ja poliitikutele avaldatakse survet. tegelikult arv-, avaldatakse survet ka Euroopa Parlamendi poliitikutele ja see surve tähendab, et tegelikult on muudatusi raske teha ning praegu on puudu umbes kakssada miljardit eurot, nagu ütles Euroopa Komisjon juulis kaks tuhat kolmteist. see arv on väga suur ja umbes kolmandik sellest tuleb käibemaksupettusest. käibemaksupettus on ka üks suur põhjus miks äh, VKE-d ja teised ettevõtted ei taha tegutseda piiriüleselt. käibemaksuprobleemid üldiselt on äh, sellega seotud. Euroopa Komisjon äh, tõi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal välja ka strateegiadokumendi ning on hiljem jälginud, mida tehakse, näiteks millised on kiirreageerimismehhanismid käibemaksupettuse puhul ja kuidas üldiselt rakendatakse käibemaksualaseid reegleid, uues, uued käibemaksualased dokumendid antakse siis välja aastal kaks tuhat viisteist ning äh, praegu tegutseme meie oma komisjonis äh, käibemaksu tagastamise küsimusega ja oleme loomas äh, spetsiaalset gruppi ning spetsiaalset käibemaksufoorumit, nii et meie teeme siin tõesti väga palju tööd. me uurime ka seda, mida Euroopa Komisjon kavatseb tulevikus ette võtta oma senistes diskussioonides rääkisime me sellest, et rohkem peaks olema reaalajas aruandlust, rohkem tuleks vahetada infot liikmesriikide vahel, selleks et liikmesriigid äh, teaksid, mida tehakse teises riigis käibemaksu alal, eriti siis, kui küsimus puudutab suuri summasid. Äh, paljud liikmesriigid kasutavad endiselt äh, pöördmaksustamist, kuigi see pidi kaduma, see on järjekordne tõke ning peale selle arutame me eh, nagu öeldud, siis käibemaksupettusi eh, ja eh, lähetamise küsimusi. ehk siis tehakse tihti ka seda, et saadetakse lähetatud sa-, viiakse tegevus üle teise liikmesriiki, et vältida käibemaksu maksmist ja seetõttu peamegi me vahetama ka parimat tava, vahetama infot ja selle kohta koostame eraldi dokumendi eraldi on äh, vaja märkida ka seda, et äh, tegelikult meil on olemas töörühm, mis peaks järgmise mandaadi ajal samuti käibemaksu küsimusega äh, tegutsema ja loodetavasti on meil siis vaja vähem töötada finantsteenuste alal ja meil on võimalik rohkem koosolekuid ja rohkem videokonverentse pühendada just käibemaksule ja videokonverentside abil saame me suhelda ka liikmesriikidega, sest tegelikult on käibemaksualane kogemus ju just nimelt liikmesriikidel nii saame võtta ühendust ka liikmesriikide parlamentidega. teiseks, eh, fiskaalkonsolideerimine, struktuursed eh, reformid ja parimad tavad. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaoks on välja antud iga-aastane kasvuaruanne, kus räägitakse eh, fiskaalkonsolidatsioonist ning majanduskasvu sõbralikest meetmetest ja sellest, kuidas moderniseerida riigiameteid liikmesriikidel palutakse anda aru sellest, kuidas kulgeb struktuurireformide rakendamine ja mida tehakse riigi rahanduse alal uue eh, majandusliku semestri jooksul, nagu seda nimetatakse. lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et finantssüsteem oleks jätkusuutlik, sest kui asutakse äh, reforme läbi viima, siis tuleb ka mõelda Euroopa stabiilsusmehhanismile, Euroopa eh, Keskpangale ja eh, riskipreemiatele kui me mõtleme sellele, kuidas reform edasi peaks minema, siis tuleb seda hoolikalt eh, planeerida, see reform peab kindlasti kaasa tooma majanduskasvu ja sellega koos peab käima fiskaalkonsolidatsiooni puudutav reform ja tuleb mõelda ka sellele, millised on makromajanduslikud näitajad meil on vaja sümmeetrilist äh, lähenemisviisi, makromajanduslikke kohaldusi ning äh, samuti on öeldud, et tegelikult tuleb aru saada, et igasugune võlausaldaja, igasugune laenuandja äh, sätestab ju alati mingisuguseid tingimusi, et olla kindel, et ta saab väljalaenatud raha ka tagasi. ning seda seda tuleb loomulikult arvestada ka siis, kui riik laenu võtab, see ei peaks olema üllatav, kuid paljud liikmesriigid töötavad praegu selle nimel, et riigi tasandil võtta vastu vajalikke laenualaseid meetmeid. muidugi on see oluline ja tuleb ka aru saada, et pikemas perspektiivis äh, saab neid äh, küsimusi lahendada ka Euroopa Liidu tasandil ja et ei ole vaja äh, lisaks veel mingisugust rahvusvahelist vahendamist mis puudutab äh, teisi probleeme, siis võib-olla tuleks üldisele majandusdünaamikale kasuks, kui meil oleksid vajalikud kompensatsioonimehhanismid, äh, mis puudutavad struktuurireformide elluviimist ning euroala struktuurireforme tuleb koordineerida selliselt, et need võtaksid äh, arvesse äh, ka positiivseid äh, või negatiivseid nõndanimetatud dominokivi, kiviefekte, mis saavad al-, alguse mõnest liikmesriigist. Euroopa Komisjon andis aastal kaks tuhat kolmteist välja teatise, kus rääkis majanduspoliitika koordineerimisest ja integreerimisest just nimelt euroalal ning üheksandal detsembril kaks tuhat kolmteist äh, võeti vastu resolutsioon, mis puudutas just nimelt neid kahte Euroopa Komisjoni teatist ning äh, selles resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament äh, nõukogu üles poliitiliseks tööks, et valmistada ette uut lähenemisviisi aluslepingute ja ühenduse meetodi põhjal ning räägiti ühtekuuluvuskriteeriumitest ja uutest menetlusviisidest uue perioodi jooksul, kusjuures need meetmed puudutavad ainult kõige tähtsamaid eesmärke peale selle kordas Euroopa Parlament veel kord üle oma palve liikmesriikidele, nimelt et liikmesriikide struktuurireformid peavad, et neid tuleb arutada ja et need tuleb vastu võtta riiklikes parlamentides, et riiklike parlamentide osalus on väga oluline ja et seda tööd tuleb teha vastavalt Euroopa Liidus vastu võetud põhimõttele ning et parlamendi osalus on tähtis sellepärast, et nii kaasatakse kaudselt ka kodanikud Euroopa Parlamendi resolutsioonis öeldi, et parlamentide osalus on tegelikult äärmiselt suure tähtsusega peale selle korraldas EKONi komisjon tänase täiskogu istungi, me täname teid debattide, debati eest, me täname teid ka raportite eest ja me ootame, et EKOFini eesistuja suudab omalt poolt samuti parandada demokraatlikku aruandlusprotsessi vastavalt uuele raamistikule, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab äh, sõna proua Pervanche Perez, ta on äh, tööhõivekomisjoni esinaine. aitäh. parlamentide vahelisel kohtumisel, äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjonide omavahelisel kohtlemis, kohtumisel käsitlesime kahte teemat. esimene teema oli Euroopa Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalne mõõde, see võimaldas meil äh, Äh, käsitleda peamiselt äh, kolme peamist teemat. esimene puudutas äh, sotsiaalse tasakaalustamatuse mõju Euroopa Liidus, aga ka euroalas. paljud kõnelejad rääkisid sellest, et makromajandusliku tasakaalustamise puhul tuleb äärmiselt palju tähelepanu pöörata ka sotsiaalsele tasakaalustamatusele, sest see võib omakorda mõjutada makromajanduslikku tasakaalustamatust. meie arutelu selles osas, äh, üks Poola parlamendi liige rääkis meile sellest, et äh, on oht, et tekib mitmekiiruseline Euroopa ja et äh, lähenemisstrateegia vähendab selliste riikide nagu näiteks Poola konkurentsivõimet, aga Soome esindaja näiteks muretses selle pärast, et iga liikmesriik peaks tegutsema selleks, et lahendada sotsiaalseid probleeme teine oluline element äh, selles arutelus puudutas äh, võrdlustabelit ja indikaatorid ning erinevad äh, esindajad, Kreeka esindaja, Itaalia esindaja, Iirimaa esindaja küsisid, kuidas Euroopa Parlament on saanud hakkama sellega, et neid indikaatoreid äh, laiendatakse, äh, sest äh, et, et see viie asemel, mida on välja pakkunud Euroopa Komisjon, võiks tegeleda näiteks ka kodutuse probleemiga, laste vaesusega, juurdepääsuga tervishoiuteenustele, aga ka demograafiliste probleemidega. ning kolmas sammas meie arutelus äh, Äh, mis puudutas äh, Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalset mõõdet, oli automaatsete, äh, automaatseid stabilisaatoreid puudutav teema ning paljud liikmesriikide parlamentide esindajad väljendasid muret nende e-, ettepanekute osas, mis võimaldaksid parandada siseturu ja mm, majandus- ja rahaliidu kooskõla, et oleks äh, näiteks minimaalne töötushüvitus, mis võimaldaks äh, äh, tagada minimaalse sotsiaalse kaitse ja üheksandal juunil toimub Euroopa Parlamendis üks kohtumine, mis järgneb mis järgneb meie poolt tellitud uurimusele, milles käsitletakse Euroopa Liidu lisaväärtust mida me tutvustame kaheteistkümnendal veebruaril ning äh, käsitleti erinevaid äh, teemasid, näiteks äh, ka ähm, majanduskasvu äh, küsimusi käsitlesid paljud, näiteks meie Kreeka kolleeg muretses äh, majanduskasvu pärast, mida ta nimetas kolmanda maailma majanduskasvuks ja mis ei ole kooskõlas äh, sellega, mida me ootame Euroopa Liidult, väljendati ka muret äh, äh, IMF-i e, prognooside pärast, mis prognoosis, kes prognoosis suhteliselt madalat majanduskasvu Euroopa Liidus, aga on Äh, loodetud äh, pigem äh, seda, et investeeringud muutuvad dünaamilisemaks, et paljudes liikmesriikides aga kahjuks ei ole võimalik praegustes tingimustes teha eriti palju investeeringuid. räägiti ka sotsiaalse, ettevõtete sotsiaalsest vastutusest, keskkonnaalasest vastutusest, meie äh, Rumeenia ja Läti kolleegid rääkisid sellest äh, ja tuletasid meile meelde, et struktuurireformid Kreekas võimaldasid äh, võidelda mustalt töötamise vastu, seda tuletas meile meelde Kreeka minister, praegune eesistuja ähm, meie teine mõttevahetus äh, puudutas äh, ma-, iga-aastast majanduskasvu analüüsi ning äh, nõuti seda, et pandakse rohkem rõhku noorte garantiile ja selles osas ma pean väljendama muret, sellepärast et selle teema osas oli sõna, sõnavõtjaid suhteliselt vähe, aga see on teema, mis peab meid kõiki erutama ja seitseteist äh, liikmesriiki on äh, esitanud oma äh, plaane selleks, et kasutusele võtta noorte garantiid. Itaalia esindaja rääkis täpsemalt seda, mida on tehtud Itaalias ja esineti üleskutsega, et selli-, et võiks luua vastava võrgustiku, kus igaüks võiks Äh, näidata, mida tehakse, võiks anda omapoolse panuse Euroopa strateegiasse selleks, et äh, meil oleks võimalik ühiselt äh, tulevikus vastavat tegevust ette valmistada. ja mis puudutab majanduskasvu, siis kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist ähm, IMF-i prognoosid äh, ütlevad, et tekitasid palju muret, mõned äh, näevad, et majanduskasv siiski taastub, aga et majanduskasvu määr on suhteliselt väike ja et majanduskasvu osas on väga palju ebavõrdsust liikmesriikide ja liikmesriikide erinevate piirkondade vahel ning äh, muret tekitab ka selline majanduskasv, mis suurendab ebavõrdsust. kriisi alguses äh, toimus ebavõrdsuse suurenemine, aga kriis ise on ebavõrdsust veelgi suurendanud. mis puudutab iga-aastast majanduskasvu analüüsi, siis äh, liikmesriigid, Euroopa Parlament ja sotsiaalpartnerid äh, peavad olema väga tihedalt kaasatud sellesse protsessi ning äh, Edith Bauer, Euroopa Parlamendi liige, rääkis äh, noortest, kellel ei ole haridust äh, ja meie Slovakkia kolleeg rääkis äh, inimkapitali hävitamisest mõningate poliitikate tulemusena, mille eesmärgiks on eelarve konsolideerimine ning Rumeenia kolleeg rõhutas äh, sotsiaalse ettevõtluse rolli. nii et meil olid äh, tõesti väga sisutihedad äh, ähm, töökohtumised, kaheteist parlamendiliikmed said sõna ja viimasel töökohtumisel oli meil kümme sõnavõtjat, kellest neli olid naised. esimesel sõnavõtjal oli kaksteist sõna, kohtumisel oli kaksteist sõnavõtjat, kellest äh, esimene oli minister ja naisi oli nende hulgas neli. aitäh ja nüüd saab sõna proua Bergmann. Äh. Ähm, aitäh, tahaksin rääkida lühidalt meie arutelust ja töö tulemustest mm, mis puudutas siis eelarvet, me rääkisime ühtekuuluvuspoliitikast, seot-, selgitati kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika mõju, toodi esile teatavaid aspekte ning tahaksin rõhutada, et ühtekuuluvuspoliitika peaks loomulikult majanduskasvu ja tööhõive poliitikat tugevdama ja täiendama ning tuleks mainida seda, et Kreeka, Leedu, Hispaania, Rootsi, Poola ja Itaalia parlamentide saadikud olid soovinud sõna, rääkisid äh, sellest, mis toimub nende liikmesriikides, oma kogemustest ja olukorrast, mis nende riikides on kohati vägagi dramaatiline. näiteks Kreeka kohta me kuulsime, et äh, töökohtade hulk on väga suurel määral vähenenud ja me kuulsime ka sellest, milline on olukord noorte tööpuudusega, et noorte tööpuudus on praeguseks jõudnud kuuekümne protsendini arutelu käigus ja er, erinevate liikri, liikmesriikide olukorra tutvustamisel sai selgeks ka see, et VKE-d oleksid vajanud kriisi alguses rohkem tuge, sellepärast et neil ei olnud enam juurdepääsu finantsvahenditele ja selles osas on üks aspekt väga oluline ning see rõhutab ühtekuuluvuspoliitika suurt äh, edu Euroopa Liidu poliitikas. tegemist on ainult null koma kolme protsendiga Euroopa SKT-st ja sellega õnnestus äh, luua ühe, üks protsent majanduskasvu ja seda peab tõesti nimetama mm, Euroopa poliitika edu, looks. nagu juba lühidalt mainitud, paljudes liikmesriikides äh, ei olnud enam liik-, äh, juurdepääsu rahalistele vahenditele ning ilma Euroopa äh, rahadeta ei oleks olnud võimalik teha avaliku sektori investeeringuid nendes riikides. vaadates praegust planeerimisperioodi, ähm, on eriti oluline, et me säilitaks paindlikkuse igal hetkel võivad tekkida muutused ning äh, me peame olema nõus sellega, et äh, me peame säilitama paindlikkuse. kokkuvõttes äh, võib öelda, et paljud reeglid on äärmiselt keerukad, nad on ja kõik nõudsid ka seda, et reegleid tuleks lihtsustada näiteks pole teadlastel praktiliselt üldse võimalust nende reeglitega tegeleda ja neid analüüsida, see on üks aspekt, mida esile toodi, et miks mõningates liikmesriikides kasutatakse võimalikke vahendeid nii vähe ära, et ja põhjuseks on see, et et kohalikud ametiasutused ei ole piisavalt haldussuutlikud. komisjoni esindaja selgitas meile, et selles osas on juba toimunud mõningane paranemine komisjon rõhutas ka seda, et kui peaks ilmnema, et äh, avaliku hanke reegleid, riigihangete reegleid ei, ei ole järgitud, siis äh, on sellel loomulikult vastava riigi jaoks äh, ka tagajärjed, finantstagajärjed. oluline on öelda ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema orienteeritud tulemustele, sellega seoses mainiti, et et tulemused on äärmiselt olulised, äh, iga projekti puhul tuleb keskenduda eesmärgi saavutamisele, äh, ühtekuuluvuspoliitika on oluline VKI-dele, aga loomulikult ka energiatõhususele ja uuenevate energiaallikate kasutuselevõtule ja mm, energiatõhususe ja uuenevate energiaallikate raames äh, öeldi välja, et tegemist on oluliste elementidega ka majanduskasvu ja tööhõive jaoks, vahendite korrektne kasutamine on teema, mida veel lõpuks äh, rõhutati ja selge on see, et ilma avalike vahendite saneerimiseta ei ole meil äh, eriti häid tulevikuvõimalusi ja eriti, et väga oluline on see, et, äh, et avalike, avaliku sektori vahendeid kasutataks korralikult. aitäh ja nüüd saab äh, sõna ECOFIN-i äh, eesistuja härra Janis Turnaras. Äh, lugupeetud härra Karas, lugupeetud parlamendi asepresident, lugupeetud härra Dragatkis, lugupeetud parlamendikomisjonide esimehed, lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel, et ma võtsin vastu Martin Schulzi kutse osaleda Euroopa Parlamentide nädalal, mida korraldavad ühiselt Euroopa Parlament ja Kreeka parlament. Euroopa parlamentaarne nädal on äh, suurepärane võimalus rääkida otsustusprotsessi demokraatlikust äh, legitiimsusest äh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ja seda oleme viimasel kolmel päeval ka näinud, et Kreeka eesistuja Euroopa Parlamendi jaoks on selge see, et tegemist on oluliste partneritega, kui tegemist on prioriteetide elluviimisega. Euroopas äh, on vaja edendada majanduskasvu ja tööhõivet kriis äh, tekitas väga suure ebavõrdsuse äh, ja väga suure tasakaalustamatuse liikmesriikides äh, euroalas, eriti ähm, halb oli olukord perifeerias, kus tasakaalustamatus oli eriti suur. hoolimata eelarve kohandamisest ja liikmesriikides läbi viidud struktuurilistest reformidest on olnud vaja tegeleda ebavõrdsuse e, tasakaalustamatuse koordineerimisega. vaja oli läbi viia struktuurireforme ja see on parandanud meie konkurentsivõimet. aga sellest hoolimata on vaja ära teha veel väga-väga palju meil on väga palju probleeme, vaesuse ja töö, töötuse tase on äärmiselt kõrged peame nende probleemidega tegelema, sellepärast et äh, need puudutavad kolleeg-, äh, kodanikke eriti raskelt. võlakoormus äh, on stabiliseerunud väga kõrgel tasemel, hoolimata meie jõupingutustest ja vaja on teha rohkem ära äh, sisenõudluse elavdamiseks. makromajanduslik tasakaalutamat-, tasakaalustamatus on riigiti erinev, aga me peame äh, tõesti jälgima olukorda kõigis riikides, hoolimata sellest, kas tegemist on eelarve ülejäägi või eelarve puudujäägiga riikidega. Äh, novembris kaks tuhat kolmteist töötati välja häiremehhanismi raport ja sel-, selles raportis on vastavad andmed olemas. me oleme veendunud, et tegemist on äärmiselt olulise äh, meetmega ja me tahaksime kõiki liikmesriike kutsuda üles äh, seda raportit tõsiselt võtma. ja eesistuja äh, tugineb ka sellele raportile ECOFIN-i järelduste väljatöötamisel veebruaris. äärmiselt oluline instrument on ka In-depth review, selles äh, käsitletakse intensiivselt makromajandusliku tasakaalustamatusega, mis, äh, ähm, mille kohta on andmed kogutud riigiti, Kreeka eesistuja toetab seda ja teeb äh, mm, intensiivset tööd sellega. viimastel aastatel on Kreekas tehtud väga suuri edusamme mak-, makromajandusliku tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks. aastal kaks tuhat kaheksa oli kaubandusbilansi puudujääk ähm, neliteist koma üheksa protsenti, aga kaks, kahe tuhande neljateistkümnenda eks äh, aastaks oodatakse ühe koma kolme protsendist kaubandusbilansi ülejääki. Ähm, ja samuti on vähenenud riigieelarve puudujääk null koma viiele protsendini. minu jaoks oli oluline näidata teile, et meil on äh, toimunud äh, kiireim ja täielikum kohanemine kõigist OECD riikidest. mis puudutab äh, mm, laenude andmist majandusele, mm, tööhõive toetamiseks, see on, äh, see oli äärmiselt oluline teema eilsel töökohtumisel Euroopas toimub ta-, aeglane kohanemine ja töötute, töötuse määr stabiliseerub, aga kahjuks on endiselt veel liiga kõrge, hoolimata kohanemisprogrammidest. sotsiaalne olukord on raske ja seetõttu on äärmiselt vajalik keskenduda sotsiaalsele ühtekuuluvusele, selle süvendamisele ja ettevõtluse äh, toetamisele e, eelarve kohanemine ilma majanduskasvu toetamiseta, ilma ühtekuuluvuse toetamiseta ei toimi. tulemuseks on ainult äh, kodanike võõrandumine ja äh, euroskeptikute mõtteviisi levimine. oluline on tagada reaalmajanduse mm, rahastamine, finantskriis äh, tähendas seda, et vähenesid investeeringud, brutoinvesteeringud vähenesid, on praegu umbes seitsmeteist protsendi võrra vähe, väiksemad kui aastal kaks tuhat kaheksa. riigid, mis kõige rohkem kannatasid kriisi all, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Portugal, sea-, jäävad isegi viiekümne protsendiga alla varasemale tasandile kriisi ajal äh, ei olnud tagatud äh, pikaajaline rahastamine pankade mm, probleemide tõttu ja seetõttu, ja see tabas väga tugevalt äh, VKE-sid, likviidsusprobleemid on praegugi veel väga suured. kahjuks aga neid aspekte ei ole mm, piisavalt arvesse võetud majanduslik ja poliitiline ebakindlus äh, on takistanud äh, uute investeeringute tegemist äh, Eurotsoonis ja oluline on viidata ka sellele, et euroalas on tehtud ka väga ebaõnnestunud avaldusi, mis puudutasid Kreeka lahkumist euroalast. samal ajal on, on oluline aga ka see, et lisaks tavalistele rahastamisvahenditele ja pangandusele tuginemisel on oluline välja töötada ja tegeleda alternatiivsete rahastamisallikatega. tuleb ellu viia ülemkogu järjeldused, kaasatakse ECOFIN-i, kui tegemist on jätkusuutliku arengu toetamise ja töökohtade loomisega ning, ning laenudele juurdepääsu tagamisega. Kreeka eesistuja hoolitseb selle eest, et pikaajalise rahastamise rohelist raamatut äh, rakendataks äh, ja et äh, VKE-de jaoks muutuks rahastamisele juurdepääsu saamine lihtsamaks. ning tuginetakse ka kõrgetasemelise ekspertide grupi soovitustele vastavalt kaheteistkümnenda aprilli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ECOFIN-i järeldustele. Euroopa Investeerimisfond äh, peaks äh, saama vastava kapitali. investeerimispank ja komisjon äh, teevad tihemat, tihedamat koostööd, mil eesmärgiga mais kaks tuhat neliteist langetada lõplik otsus. tegemist on järgmise sammuga selleks, et jõuda majanduse rahastamise normaalse tasemeni tagasi. lõpetuseks tahaks rääkida veel pikaajalise investeerimiskapitali määrusest, mis on seotud infrastruktuuriprojektide ja VKI-dega vaja on äh, ka parandada majandus- ja rahaliidu äh, üle teostavat järelevalvet. Äh, majanduskriis näitas, et vaja on paremat koordineerimist ja koostööd eelarvepoliitika vallas, vaja on võtta korrigeerivaid meetmeid ning koordineerimise tulemusena juurutati Euroopa poolaasta selleks, et Äh, koordineerida paremini majanduspoliitikat. Euroopa poolaasta on seni olnud edukas, eriti kui võtta arvesse seda, mida, mida kõike oli vaja ära teha kriisiriikides. vastavad juhtimisotsused, kuue õigusakti pakett, kahe õigusakti pakett, äh, majandus- ja rahaliidu koordineerimine ja stabiliseerimine puudu, kuuluvad ka Euroopa poolaasta semestri tööde hulka ja meie jaoks on oluline selle tööga jätkata. oluline on, et Majandus- ja Rahaliit korralikult toimiks detsembris kaks tuhat kaksteist käsitleti seda ülemkogus ja oluline on tagada rakendamine. oluline on ka pangandusliit selleks, et tagada finantssektori usaldusväärsus ja selleks, et tagada, et ähm, antaks piisavalt laenu reaalmajandusele, oluline on teha investeeringuid, luua töökohti, selleks, et ähm, toetada leibkondi ja tagada neile parem tulevik. Kindlalt poolt äh, tuleb tagada head tingimused selleks, et äh, jõuda stabiilsuseni, finantsstabiilsuseni ja see on ainus võimalus ettevõtteid äh, ja hoiuseid säästa. ja meil on ka Euroopa Majandus- ja Rahaliit, Liitu kavas tihendada, süvendada, selleks on vaja muidugi majandusreforme, ja ehm, seda äh, tuleb teha siis ehm, arvestades konkurentsivõimet ehm, ja ei tohi ära unustada ka sotsiaaldimensiooni Euroopa poolaasta jooksul kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Kreeka eesistujana tahab ülemkogu soovitusi järgida seoses majandus- ja rahanduspoliitikaga ja mm, mis on siis meie prioriteedid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta semestriteks. me tahaksime liikmesriikide vahelist koostööd parendada, me tahaksime ähm, majanduspoliitika sidusamaks muuta ja meil on muidugi hea meel äh, kõige selle üle, mis äh, eelmiste eesistujate ajal on ära tehtud, Iirimaa poolt on ära tehtud, majandus- ja kasvupakt on näiteks väga oluline. käesoleval aastal äh, on meil neli uuendust kavas seoses Euroopa poolaastaga. kõigepealt ülemkogu rolli tugevdatakse erinevad soovitused ähm, arutatakse sektorite kaupa läbi ja me arvame, et niisugustel aruteludel võib olla lisaväärtust. teiseks ähm, äh, antakse soovitusi igale riigile eraldi, arvestades iga-aastast majanduskasvu analüüsi ja nõukogu peab rohkem tähelepanu või vabandust, ülemkogu peab rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas liikmesriigid soovitusi rakendavad. ja eh, kui me nüüd kalendrist räägime, siis see on meie jaoks väga suur väljakutse, me tahaksime palju rohkem ära teha, aega muidugi ei ole palju, seetõttu peab väga palju tööd ära tegema ja mõtlema eelkõige mm, tulemustele, tahaksime tihedalt koostööd teha komisjoniga eh, ning eh, kõigi nendega, kes liikmesriikides soovitusi rakendavad ning loomulikult tahame garanteerida ka eh, piisava järelevalve. kõik liikmesriigid on nõus viie prioriteediga, mille tõi välja Euroopa Komisjon oma mm, iga-aastases majanduskasvu analüüsis me äh, sooviksime majandust korrastada ilma majanduskasvu häirimata. Äh, tahaksime leida piisavalt vahendeid selleks, et lahendada tööpuuduse probleem ning taastada konkurentsivõime ning äh, me tahaksime mm, tõesti väga tõsist tööd teha järgmise kuue kuu jooksul nõukogu järeldused esitatakse ülemkogule, järgmine ülemkogu toimub märtsis ja e, seal arvestatakse loomulikult ka järeldusi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohtu, kohta väga oluline on majandusjärelevalve, ECOFIN-i äh, soovitused äh, peaksid olema aluseks üle, ülemkogu järeldustele ja mm, ECOFIN valmistabki ette neid tekste, äh, mille peab kinnitama ülemkogu. suur aitäh teile! suur aitäh, härra minister! annan sõna nüüd Kreeka parlamendisaadikule. suur tänu. härra esimees, tahaksin tagasi tulla natukene selle mm, sõnavõtu juurde, mida me äsja kuulsime, härra Sonarase sõnavõtu juurde ja nende küsimuste juurde, mida arutati eile koos volinik Olli Rehniga. nimelt, meile öeldi, et keskpank saab äh, garanteerida äh, hoiused kuni saja tuhande euro ulatuses äh, ja keskpank keskpangad põhjapoolsetes Euroopa Liidu liikmesriikides on siiski palju võimekamad ja seetõttu küsin, kuidas ikkagi on võimalik majanduskasvu garanteerida nende pankade poolt, ähm, kuidas on võimalik garanteerida ähm, laene VKE-dele, et tõesti majanduskasv tagada ja ähm, kes äh, võtab enda hooleks investorid, kes äh, Äh, hoolitseb nende eest seni, kuni, äh, kuni tõesti äh, leidub soodsaid turge, kas või näiteks kolmandates riikides, aga praegu tundub küll, et majanduskasv toimub kahel tasandil. ühest küljest on tegemist kasvuga Euroopa Liidu liikmesriikides ja siis kolmandad riigid ja, ja lõunapoolsed riigid. Olli Rehn ilmselt ei vastanud sellisele küsimusele ja nüüd küsin uuesti kaudselt. ma tahtsin öelda seda, et võib-olla peab kuidagi survet avaldama. kellele vaja? et äh, tõesti ei tehtaks vahet, kas on tegemist põhjapoolsete pankade või lõunapoolsete pankadega, et oleks garanteeritud äh, piisavad vahendid. see on ikkagi võtmetähtsusega majanduskasvu seisukohast, e, eriti Euroopa Liidu lõunaosas ja eriti Kreeka jaoks. see on siiski selline teema, mis e, tuleb ju pidevalt päevakorrale, tänan. härra Marini kes on Prantsuse senati äh, majandusasjade komisjoni esimees. suur tänu, kallid äh, kolleegid. kui me nüüd lõpetame oma äh, koosolekut, siis tahaksin teile meenutada, et tuleb siiski edasi liikuda selles küsimuses, mis puudutab parlamentidevahelise konverentsi staatust. vabandage mind, kuid Vilniuse järeldusi ei ole piisavalt rakendatud, sest äh, meil oleks vaja töörühma, mis äh, äh, määratleks meie parlamentidevahelise konverentsi töökorra, seda ei ole loodud, seda töörühma. ja seetõttu äh, Kreeka järgmistel kuudel Euroopa Liidu eesistujana ja ähm, Itaalia valmistades oma eesistumist ette, peaksid selle teemaga tegelema äh, parlamentide vahelise konverentsi vorm, mida kontrollib Euroopa Parlament, ei ole tõeline parlamentaarne koostöö. me tahaksime siin viidata aluslepingu artiklile äh, kolmteist ja me loomulikult ei taha institutsioonide vahelist tasakaalu äh, häirida, kuid tuleks siiski Äh, liikmesriikide asjaomaste komisjonidega ka äh, konsulteerida ähm, parlamentaarse koostöö küsimuses ning samuti äh, peab tegema kõik selleks, et see koostöövorm oleks struktureeritud, et see jätkuks, see koostöö ja Ehm, me soovime, et äh, niisugune töö viidaks läbi äh, täies läbipaistvuses äh, ja soovitavalt võetakse otsused vastu juba enne praeguse parlamendi tööaja lõppu. siis võiks loota, et aluslepingu artiklit kolmteist on ka rakendatud. tänan suur tänu teile, härra Tiisson, proua Tiisson. Eh, voorzitter, eh, voorzitter, eh, voorzitter van de ECOF. suur tänu. ECOFIN-i eesistuja rõhutas seda, kui oluline on pangandusliidu tõhus toimimine loomulikult on äh, sellel äh, teatud häid külgi juba iseenesest, aga peale selle aitab Pangandusliit äh, ka taastada usaldust. me oleme selles suhtes saavutanud suurt edu, me võime tegelikult olla isegi uhked ja ka liikmesriikide valitsused võivad olla uhked, sest me võtsime vastu vastava direktiivi ning võtsime ka nõndanimetatud reeglistikualase resolutsiooni ja pangad on samuti omapoolselt hakanud rohkem pingutama ning lisaks sellele on meil olemas ühtne äh, ülevaatusmehhanism ning äh, ühtne vaidluste lahendamise mehhanism. ECOFIN-i resolutsioon on samuti vastu võetud, kuid Euroopa Parlament ei ole sellega täielikult rahul, sellepärast et meie meelest on äh, sealne lähenemine liiga killustatud meil on vaja tõeliselt äh, toimivat äh, vaidluste lahendamise mehhanismi ja seetõttu küsime me ECOFINilt, kuidas saavad äh, nemad tagada selle, et liikmesriigid Euroopa Parlamenti tõesti toi-, toetavad, sest ainult siis, kui see toetus on olemas, on mõtet rääkida mingisugusest ühtsest mehhanismist. meil on vaja seda koostööd kui me tahame, et Euroopa Pangandusliit põhineks tõelistel alustel ja toimiks tõhusalt, aitäh! suur tänu ka teile! härra Silkin Belgia parlamendist. suur aitäh! Ähm, ähm, ma arvan, et väga tähtis on, et Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed äh, lepiksid kokku eh, sellest, millises vormis edasi koostööd teha, nii nagu härra Mani rääkis siin. Eh, minu seisukohad on eh, sarnased, kuid ma arvan ka, et meie konverentsid ei ole piisavad selleks, et tõesti vastu seista kõigile nendele väljakutsetele, mis seisavad meie ees ja meie kodanike ees ja et, et kodanikud tõesti saaksid aru, et meie projektid on kasulikud, et äh, Äh, tõesti mõistetakse, mida tähendab Euroopa poolaasta, et sellel on oma sotsiaalne mõju liikmesriikidele, äh, nagu ma ütlesin, äh, on elemente, mis vajavad korrigeerimist ja rohkem tuleks kaasata sotsiaalpartnereid selleks, et neid konvergentsimehhanisme paremini ära kasutada, et läbi arutada, et arvestada liikmesriikide spetsiifikat ja erisust muidugi mõned ütlevad, et äh, on juba märke majanduskasvust, aga ikkagi äh, peab ütlema, et äh, majanduse aeglustumisel, arengu aeglustumisel on oma mõju olnud sotsiaalsektorile, nii nagu täna hommikul ka tõdeti, vaesus on kasvanud äh, samuti on ebavõrdsus kasvanud ning äh, me ei saa olla äh, rahul sellega ning piirduda lihtsalt äh, eraldi eelarve küsimuste käsitlemisega, eraldi sotsiaalküsimuste käsitlemisega. seetõttu ähm, järgmise ECOFIN-i ootuses tahaksin teile öelda, et ähm, loomulikult proua Tyson rääkis siin meie ootustest pangandussektorile, kuid tuleb siiski väga tähelepanelik olla ka eh, selles suhtes, et eh, uusi pangakriise ei tekiks, et pangad oleksid siiski kohustatud finantseerima majandust. Eh, ja meile tundub, et Liiganeni raport ja pangandusküsimus on liiga kiirelt ära unustatud, meie arvates Äh, tuleb pangandussektorile rohkem tähelepanu pöörata, sotsiaalküsimustele ka, me muidugi ootame järgmist kohtumist, aga mida me ootame siis nõukogult ja komisjonilt, see on äh, majandus- ja sotsiaalprojekt, millel on äh, struktureeritud iseloom, kus käsitletakse ka keskkonna ja energiaprobleeme, mitte jäeta need kuhugile äärealadele, sest äh, tuleb arvestada, et energiatõhususe valdkonnas on võimalik luua tuhandeid töökohti ja taastuvenergia äh, võimalusi peab Euroopas paremini ära kasutama. suur tänu! suur tänu! härra Papadimules kes on Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees äh, oma parlamendis. suur aitäh, äh, härra Sturnaras, kes on ECOFIN-i eesistuja, ütles meile, et äh, nad ei ole veel otsustanud, kas Troika läheb uuesti Kreekasse. sest Kreeka valitsus on ajakavast maha jäänud. Strasbourgis ütles aga Kreeka peaminister meile, et nad on oma ülesande täitnud, justkui see oleks tõsi. see ei ole tõsi. siin öeldi, et tegelikult ei olegi erilist vahet, millal Troika Kreekasse tagasi läheb, aga kas võiks Kreeka esindajad meile rääkida, mida Kreeka valitse, valitsus sellest arvab ning kas on mingisuguseid ülesandeid, mida Kreeka peab täitma ja kas Kreeka tegelikult soovib seal Troikat näha ja millal? teiseks, Euroopa Parlamendi raporti eelnõu on eraldi välja toonud äh, selle, et Kreekas ei ole piisavalt, äh, et vabandust, et äh, selles, kuidas Troika Kreekas töötab, ei ole piisavalt läbipaistvust ja demokraatiat. võib-olla see puudutab ka teisi riike, mida teie arvate, kas on mingeid probleeme läbipaistvuse ja demokraatiaga? see on teine küsimus ja kolmandaks, sotsiaalasjade komisjon parlamendis on arutanud äh, finantsmeetmeid, millest teie rääkisite, ja on rääkinud ka sellest, et Kreekas on praegu väga suur majanduslangus, väga suur töötuse määr ja tõepoolest ka väga palju vaeseid inimesi. see tähendab seda, et sotsiaalne olukord on äh, väga hull, võib öelda, et see on katastroofiline. mida arvab Kreeka eesistujana sellest? ja peale selle, kui me vaatame arvandmeid, siis näeme ju et äh, välisvõlg on Kreeka memorandumi aastatel kasvanud ning äh, see ei ole ammugi enam mitte lihtsalt äh, ühe suveräänse riigi probleem, vaid see on tegelikult kogu Euroopa probleem ning et on tekkinud lõhe, mis järjest kasvab ning see ähm, ning see ohustab ühisraha, mida te kavatsete teha? suur tänu. suur tänu Äh, härra aseesimees, härra minister. ma kuulasin, millised on äh, Kreeka eesistuja, äh, Kreeka prioriteedid eesistujana, nendele viitasite ka teie siin oma kõnes ja mulle tundub, et teie esialgne kava on täiesti tasakaalus, kuid tahaksin siiski osutada asjaolule et te rääkisite sellest, et tuleb rahastada just nimelt reaalmajandust ning tuleb toetada alternatiivseid rahastamisallikaid. see tähendab neid allikaid, mis on väljapool pangandussüsteemi, kusjuures pangad on löögi all kogu Euroopas meie rahanduskomisjonis kahtlemata arutame neid võimalusi. Te rääkisite veel ka riigivõlast ja sellest, et see on meie riigi jaoks probleem ja rääkisite sellest, kuidas võlgadega jätkusuutlikult toime tulla, mis kahtlemata on ka probleem igal pool. aga milliseid algatusi kavatsete teie ECOFINis ette võtta? võlakoormuse küsimus on tegelikult globaalne probleem, see ohustab arengut, ohustab stabiilsust. ma tean, et te loete meie raporteid ja te teate, mida Euroopa Parlament arvab, seega te ka teate, et Euroopa Parlament on mitmeid kordi öelnud, millised on võimalused võlaküsimuse lahendamiseks euroalal. kindlasti te olete kursis ettepanekuga e, luua võlafond, sellepärast et on vaja, et majandus taastuks. kas teie olete arutanud võlakoormuse lähendamise küsimust ka euroopalikul, Euroopa tasandil? loomulikult oleks vaja iga riigi jaoks spetsiifilisi meetmeid, kuid teisalt tuleb tunnistada, et tegemist on üle-euroopalise probleemiga, mis puudutab kõiki. ning Euroopa Liit eh, muidugi läheb ka G kakskümmend kohtumisele, seal võite te selle probleemi samuti tõstatada ja seda arutada. ja ma tahaksin küsida, kas teie meelest rahvusvaheline üldsus praegu, eh, praegu tegeleb võlaprobleemiga või mitte? aitäh. ja viimasena saab sõna härra Tuses Georges, kes on ka viimane kõneleja. lugupeetud minister, suur tänu. daamid ja härrad nüüd oleme me siin äh, saalis veetnud kaks tööpäeva ja täna kuulasin ma teiste hulgas ka teie kõnet. Te rääkisite majandusest üldiselt, äh, majanduse probleemidest, te rääkisite ka Ecofinist ja mida Ecofin teeb. ma sain äh, teie kõnest aru nii, et Ecofin püüab kaitsta seni vastu võetud otsuste demokraatlikku legitiimsust. ma pean silmas otsuseid, mis on taht-, tehtud Euroopa Liidus ja liikmesriikides viimase nelja-viie aasta jooksul. ma ei ole aga nõus väitega, et need otsused tõesti on legitiimsed. sest minu meelest puudub igasugune tasakaal selle vahel, mida räägitakse siin Euroopa Parlamendis ja reaalse olukorra vahel. reaalne olukord on selline, et äh, miljonid inimesed äh, on äh, töötud, nad elavad vaesuses, need inimesed on päriselt olemas, nende hulgas on noored, lapsed kusjuures nende perekonnad on tegelikult väga töökad, aga ikkagi on nad vaesed. seetõttu ei ole võimalik eh, lihtsalt võtta mingeid arvandmeid ja neid väänata selliselt, eh, et paistaks justkui oleks asjad eh, paremini läinud, sest see tegelikult ei ole ju inimeste huvides, seda esiteks. teiseks, te räägite siin arengust, aga mida see õieti tähendab, kuhu maani on areng üldse võimalik? selgelt on Euroopa Liidu strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ennekõike suunatud sellele, et suureneks äh, konkurentsivõime, aga äh, see on võimalik ainult siis, äh, kui tööjõud muutub odavamaks kas te kavatsete reforme kasutada ainult Kreeka, Portugali ja Iirimaa puhul? või teiste riikide puhul, kes satuvad nii-öelda luubi alla või äh, kavatsetakse neid reforme ka äh, kasutada ja rakendada ikkagi Euroopa Liidu üleselt kõigile ühtemoodi? tegelikult on minu seisukohad ju täiesti ilmselged. ma ei räägi mitte ainult Euro plussist, mitte ainult euroalalt, alast, ma räägin sellest, mis on tegelikud äh, prioriteedid tegelik prioriteet on praegu vaadata seda, kui palju maksab üks tööjõuühik, kuidas rahastatakse eh, sotsiaalsüsteeme, neid püütakse eh, kahandada ja kärpida. Euroopa Liit eh, teeb vastavaid otsuseid ja sunnib ka liikmesriike neid tegema ning meie seisukoht on selline, et kapital kontsentreerub endiselt äh, just nimelt äh, finantsasutustesse ning äh, konflikt liikmesriikide erinevate regioonide vahel kasvab veelgi. suur tänu no.! aitäh ja nüüd palun et poodiumil olijad vastaks esitatud küsimustele ja alustan proua Bervanche Peressist. aitäh! ma arvan, et äh, et me peame rääkima praegu institutsioonilistest aspektidest, tahaks, aga ma tahaksin ainult ühe aspekti välja tuua, mis on äärmiselt oluline olnud meie hommikusel äh, töökohtumisel ja mida praegu siin ei ole mainitud. enne Euroopa Parlamendi valimisi muretsevad paljud äh, euroskeptitsismi tõusu pärast või meie äh, kodanike meelsuse pärast, kes ähm, on palju kannatanud kriisi all. Ähm, meie kodanikud ootavad tugevaid äh, signaale, et äh, võetakse arvesse nende muret, mis puudutab ebavõrdsuse vastu võitlemist, majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet, äh, noortegarantii rakendamist äh, ja need on just nimelt need ähm, tugevad sõnumid, mida me oleme kuulnud äh, oma töö käigus ja minu jaoks oleks äärmiselt oluline saata see sõnum välja kaasa kõigiga, kes siin osalenud on meie kolmepäevasel väga viljakal kohtumisel, nii et aitäh, et võimaldasite mul seda jälle meile meelde tuletada. aitäh ja lõpetuseks saab sõna ECOFIN-i esimees. aitäh, härra esimees. ma vastan kõigepealt esimesele küsimusele, mis siin esitati. minu meelest ei ole mitte mingit vastuolu selle vahel, mis teie ütlesite, mida on öelnud härra volinik Olli Rehn. sada tuhat Eh, eurot eh, on hoiuste piir, mis puudutab kõiki hoiustajaid, ükskõik kas nad on põhjas või lõunas ning eh, üldine eesmärk on kaitsta hoiustajaid üleüldiselt. sellepärast, et majanduskriis on meile näidanud, ju tegelikult äh, väga äh, paljude probleemide tegelikku palet ja nende pale ei sõltu sellest, kas äh, isik on põhjas või lõunas. me kaitseme seega kõiki hoiustajaid, nii põhja kui lõuna omi ja põhja või lõuna liikmesriikide omi ja meil ei ole mingis, mingisugust soovi kedagi diskrimineerida. tarvis on tagada äh, see, et ettevõtetele antaks laenu, aga turul valitseb praegu väga suur usalduskriis ja seetõttu on vaja üle-euroopalist pangandusliitu ning see ei puuduta mitte ainult põhja, põhja või lõunat, vaid kõiki. härra Marinile ütlen seda, ma võin teile kinnitada, et Kreeka eesistujana astub vajalikke samme, võtab vajalikud meetmed selleks, et tõhustada dialoogi eesistujariigi ning äh, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ja see puudutab absoluutselt kõiki majanduspoliitilisi küsimusi. proua Marianne Tissoni küsimustele vastan järgmiselt ma tean, et Euroopa Parlament ei ole eriti rahul äh, valitsustevahelise kokkuleppega, kuid ma pean siinkohal juhtima tähelepanu sellele, et nõukogus toimus eh, pikki kuid väldanud eh, debatt ning seal võeti lõpuks vastu selline seisukoht, mis on juriidiliselt kõige vähem riskantne. ja mida me siis tahame, mida me oleme õppinud kriisist? me tahame pangandusliitu, mis oleks tsentraliseeritud süsteem. me tahame ühtset vaidluste lahendamise mehhanismi ühtset äh, ülevaatusmehhanismi ja ühte konkreetset äh, fondi. seda nõukogu kõike soovibki. ning Euroopa Parlament on sellesse töösse igal sammul hõlmatud. Euroopa Parlament aitab luua tugevat pangandusliitu nüüd äh, härra Zilkinile, kes küsis väga palju küsimusi mis puudutab Euroopa semestrit või Euroopa poolaastat kahtlemata on tegemist tasakaalustatud lähenemisviisiga, ühelt poolt eh, fiskaalne ja majanduslik eh, stabiliseerimine, eh, tööhõive ja sotsiaalne, tööhõivealane ja sotsiaalne ühtekuuluvus, see protsess on kõvasti paranenud viimaste aastate jooksul. ning nüüd paneme me rohkem rõhku investeeringutele, fiskaalsele konsolideerimisele mis äh, peab toimuma ähm, nii kasvu, majanduskasvu sõbralikult kui vähegi võimalik. me proovime loomulikult äh, hõlmata sotsiaalseid partnereid nii palju, kui on võimalik ja nendega dialoogi astuda. ning jah, pangandusliidu eesmärk on äh, vältida uut panganduskriisi, sest euroala kriis oli ennekõike panganduskriis energia ja, ja taastuvenergiaallikate kohta ütleksin seda, et meil tuleb väga hoolikalt tasakaalustada kulu ja võimalused luua uusi töökohti, nii et see lähenemisviis peab olema väga tasakaalustatud. ning äh, härra Papadimulisele ütleksin seda, et äh, siinkohal räägin ma Kreeka majandusministri ja mitte Ecofini eesistujana ma olen saanud äh, Hollandi parlamendist vastuse. Nad ütlesid mulle, et nad on saavutanud äh, äh, edusamme, mis puudutab nende kohustusi kuid sellest hoolimata ei ole Hollandi eh, valitsus suutnud täita kõiki ülesandeid. Neid eh, küsimusi me praegu Troikaga ka arutame ja me oleme jõudmas eh, programmi lõppu, nii et tegelikult on tegemist küllalt keerulise ajaga. Kreeka valitsus tahab seda, mis on Kreeka rahvale kõige parem ja sellepärast ongi vaja läbirääkimisi Troikaga pidada nii kaua kui vähegi vajalik, kuid te võite olla kindlad et me kindlasti lõpuks saavutame kokkuleppe. ja mis puudutab troikat, siis Kreeka valitsuse seisukoht on Euroopa Parlamendile ju edastatud ja seal on väga üksikasjalikud vastused ning äh, need vastused on ka avaldatud Euroopa Parlamendi ametlikul veebilehel, samuti Kreeka valitsuse omal ja nendest vastustest on räägitud äh, ka meedias. Euroopa Komisjon on, äh, on samuti vestelnud Euroopa Parlamendiga selles küsimuses, mida liikmesriigid teevad ning Euroopa Komisjon on avatud erinevatele äh, Äh, erinevatele lähenemisviisidele, mis puudutab demokraatliku legitiimsuse küsimust. nüüd äh, võlast. võlakoormuse kohta küsis proua Kratsa ja härra Tuusas. ja minu meelest on nii, et kõige turvalisem viis vähendada võlakoormust on saavutada väga kõrgetasemeline majanduslik areng. see on kindlasti kõige tähtsam samm. see on kõige parem viis, mille abil lahendada probleeme, vähendada võlga ja see on kindlasti ka kõige kestlikum meetod. on loomulikult ka teisi võimalusi, näiteks erastamine sest selle abil saavutatakse suurem tõhusus ja suurendatakse ka tulu ja vähendatakse järelikult ühtlasi võlga. nüüd konkreetsete Kreeka küsimuste juurde, mida küsis äh, proua Kratsa. Te ilmselt teate, et Eurogrupp otsustas novembris kaks tuhat kaksteist vastu võtta äh, või luua uue õigusliku aluse selleks, äh, et sobivate vahenditega vähendada võlga tingimusel, et täidetakse teatud eeldused. ning need eeldused olid sellised, et Kreeka peab suutma tagada äh, eelarve ülejäägi, mis äh, aastal kaks tuhat kolmteist ka täideti. nüüd me ootame, et Troika lõpetaks äh, oma raporti ja kui Troika annab omapoolse hinnangu, siis on võimalik jätkata edasiste aruteludega, kuidas aidata Kreekal võlga vähendada. proua Kratsa küsis äh, teisigi küsimusi äh, selle kohta, kuidas majandust rahastatakse. ma arvan ja olen öelnud ka enne, et äh, likviidsusküsimust ei ole piisavalt käsitletud, et paljud majandusmudelid, mis oleksid võinud olla väga kasulikud, heideti lihtsalt kõrvale. muidugi oleme me oma õppetunni nüüd saanud ja me mõistame, kui oluline on reaalmajanduse rahastamine kuid kindlasti tuleb rõhku panna ka Pangandusliidule ja Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Investeerimisfondi rollile, sest eh, peab olema piisavalt kapitali ning samuti peab olema piisavalt kapitali ka Euroopa Investeerimispangal ning Euroopa Investeerimispank peaks selle suunama nendele Euroopa Liidu eh, regioonidele, kus on rohkem probleeme selleks, et luua töökohti ja anda uusi võimalusi. härra Babadimuulile veel eh, Kreeka ja Euroopa võlakoormuse kohta, see, sellele ma juba vastasin, nüüd lähen ma viimaste küsimuste juurde, mille esitas härra Tuusas. härra Tuusas, ma arvan, et Euroopa Liidu rolli suurenemine on ühiskonnale kasulik minu meelest ei ole tegemist sellise poliitikaga, mis on kasulik ainult kapitalistidele, aga kahjulik töötajatele. vastupidi, ma arvan, et Euroopa Liidu rolli süvenemine ning pangandusliidus loomine ja selle rolli tugevdamine ning majanduspoliitikate koordineerimine on kasulik. ma arvan, et see muudab majanduse tõhusamaks ja ühtlasi ka sotsiaalselt õiglasemaks vaadake, mis on äh, juhtunud Euroopa poolaasta jooksul, te näete isegi, et me oleme vastu võtnud vägagi tasakaalustatud lähenemisviisi, kus ühel poolel on äh, finantsmeetmed, äh, teisel pool aga uued töökohad ja sotsiaalne ühtekuuluvus, suur aitäh! suur tänu ka teile, suur tänu teile, Kreeka majandusminister, kes te ühtlasi olete ECOFIN-i eesistuja nüüd aga saab sõna härra Ottomar, äh, Otmar Karas, kes on Euroopa Parlamendi asepresident. lugupeetud äh, kolleeg Dragakis, lugupeetud äh, härra minister, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaks selle kolmepäevase konverentsi lõpus tänada kõiki parlamendisaadikuid äh, kõigist äh, liikmesriikidest, kõigist parlamentidest. Äh, tahaksin teid tänada aktiivse osalemise ja kohalviibimise eest. see, mida me siin kolme päeva jooksul oleme näinud, ei ole olnud ideaalne, aga igal juhul on olnud äh, tegemist äh, sammuga õiges suunas. tegemist on esmakordse üritusega mitmes mõttes. esimest korda toimub äh, konverents, kus äh, arutatakse artikli kolmteist küsimusi ähm, maja, fiskaalpak-, paki, paketti küsimusi koos äh, Euroopa poolaastat ähm, käsitlevate küsimustega Euroopa parlamentaarse nädala raames. seni on meil olnud sellised äh, üritused nagu Vilniuses, äh, kus käsitleti vastavalt artiklile kolmteist ja eelmisel aastal toimus meil Euroopa Parlamendis üritus, kus me käsitlesime Euroopa poolaastat. seekord aga esimest korda äh, ühendasime me need mõlemad äh, arutelud, äh, mis äh, ei ole meie jaoks mitte üksnes kohustuseks, vaid millest me oleme ka vägagi huvitatud. mõni, mõne jaoks on selline lähenemine liiga lai ja mõne, mõne jaoks liiga kitsas, aga me näeme, et arutelu, mis puudutab fiskaalpakki, paketti, ja riigivõla küsimus ja riigivõlakorma vähendamise küsimus on oma, on väga tihedalt seotud äh, ühiste eesmärkide üldise elluviimisega. eelarvepoliitika piige-, peegeldab äh, tööprogramme ja peegeldab ühtlasi meie vastutust äh, ühiskondlike probleemide osas ja seetõttu on minu meelest väga hea, et meil õnnestus ühiselt äh, arutada äh, fiskaalpaketti ja Euroopa poolaastat. teine asi, esimest korda on meie kohtumine kolmepäevane. ja mul on väga hea meel, et pidevalt äh, on äh, kohal olnud väga palju osalejaid. siin on olnud küll mõningaid äh, kõikumisi, sest meil kõigil on ka teisi ülesandeid, aga suur kohalviibijate arv näitab, et me kõik näitame ka avalikkuse jaoks, et me võtame äh, oma parlamentaarseid äh, kohustusi, mis puudutavad dialoogi invest-, intensiivistamist äh, ja valitsustevahelise struktuuri kontrolli ülesannet tõsiselt, sest äh, tegemist on parlamendi töö osaga ja ma sooviks selle eest kõiki tänada. ja kõik, ja kolmandaks me keegi ei kontrolli siin üksteist, vaid me kõik kontrollime valitsusi ja kõik, mida me teinud oleme, kõike seda me oleme teinud ühiselt. ma ei usu, et Kreeka eesistujal on olnud kunagi äh, tunne, et Euroopa Parlament äh, teostab kontrolli Kreeka eesistumise üle ja mul ei ole kunagi olnud tunnet, et äh, Kreeka eesistuja kontrolliks Euroopa Parlamenti vaid äh, me oleme teadlikud oma ühisest äh, äh, vastutusest selle konverentsi ettevalmistamise ja läbiviimise eest ja ma soovin kõiki selle eest tänada, me täitsime oma kohustust. siin on tegemist kompromissiga, aga tihti ei ole kompromissi üldse vajagi, sellepärast et me teame, kui mitmepalgeline on Euroopa Liit, me teame, millised on meie ühised eesmärgid ja selle tõttu käsitame me ennast äh, pigem selliste äh, protsessi haldavate koordineerijatena, mitte äh, kor-, mitte eesistujana, kes teistele korraldusi jagab. meil on olnud väga palju osalejaid ja ma arvan, et arutelu näitas, et meil oli üksteisele ka väga palju rääkida, meil on üksteiselt võimalik väga palju õppida. eile ma näiteks kogesin seda, kuidas Taani parlamendi esindaja rääkis mulle, et see, mida me Euroopa tasandil mõistame ühiselt Euroopa poolaastana, et Taani parlament äh, rakendab äh, nüüd sellist ka poolaasta struktuuri, kuhu on kaasatud äh, Taani parlament ja tõesti, see on väärt seda, et mõelda sellele, et kuidas meil oleks võimalik Euroopa äh, pool aastat äh, rakendada parlamentaarse kontrolli tõhustamiseks äh, liikmesriigi tasandil. me teame ju, et me saame ühiseid eesmärke saavutada üksnes siis, kui me viime ellu riigipõhised soovitused, aga riigipõhised soovitused on asi, mida peavad ellu viima mm, liikmesriigid lii,, koos liikmesriikide parlamentidega, me võime kõikidest asjadest siin ainult rääkida ainult viis,, ainult viis, viisteist protsenti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta riigipõhistest soovitustest ellu. kui me loome võimalused teha neid asju, mida me oleme kohustatud äh, tegema, kui me need asjad tegema ette jätame, siis me kaotame usaldusväärsuse ma loodan, et äh, mitte kunagi ei saa olema äh, tegemist sellega, et äh, liikmesriikide parlament mängida välja Euroopa Parlamendi vastu, äh, vaid parlamendid peavad tegutsema koos. Teie ja meie ühiselt oleme Euroopa kodanike esindajad. meil on alati ühine vastutus ja meil ei ole kunagi küsimust siin selles, et kas meie või teie. ja seetõttu on meie jaoks oluline see, et äh, meie koostöö põhineks konsensuse põhimõttel ja mitte sellele, et me üksteisele äh, käske jagame. me arutame ühiselt, äh, mida on vaja teha, teostame kontrolli valitsuste üle, komisjoni üle ja seetõttu ma tänan teid, et mm, te olete intensiivselt osalenud, sest kui me ühiselt arutame, siis meil õnnestub oma tööd parandada, aga oluline on see, et me ei pea üksteist kartma, vaid me peame ühiselt äh, eesmärke ellu viima, sest need küsimused, mida me ühiselt arutasime, äh, neid ei saa tulevikus olema vähem, vaid äh, neid saab olema rohkem lugupeetud daamid ja härrad, õige ei ole see, et liiga see raport et see on olnud kasutu, sellepärast et äh, komisjon äh, peab tulema välja ettepanekutega, kuidas lahendada seda probleemi, et mõned äh, et pangad on, et mõned pangad on liiga suured. seda raportit ei ole pandud äh, kalevi alla. Äh, me ei ole kaitstud äh, uute kriiside eest. pärast pangaliitu peame me edasi arutama fiskaalliitu fiskaalpaketi raames ja kunagi ei ole küsimus selles, kas teha seda või teist. Euroopas on alati küsimus selles, et kas igaüks tegutseb eraldi või tegutsevad kõik koos ja see, kui kõik tegutsevad koos, selles peitub jõud ja milline see jõud on, seda näitab meie praegune kohalolu siin, seda näitavad viimased kolm päeva ning ma palun, et me jätkaks seda teed ühiselt ja et me ühiselt üritaks parlamendi saadikutena Euroopa demokraatia kestmena olla oma ülesannete kõrgusel, oma kohustuste kõrgusel, nii et äh, ootan äh, meie järgmist kohtumist. Last but ja nüüd äh, viimasena saab sõna Kreeka eesistuja Äh, nii et sõna on äh, äh, Kreeka parlamendi asepresidendil härra Dragaki. aitäh. valitsuste vaheline töösessioon. Euroopa töö raames on kahtlemata olnud väga edukas ning osa sellest edust võit-, võlgneme me teile, härra Kaaras sada viiskümmend Euroopa Parlamendi liiget tuli siia kokku ja lisaks tulid kokku ka liikmesriikide parlamentide ja valitsuste liikmed ning meile esines kolmkümmend sõnavõtjat, rohkem kui sada sõnavõttu. viimase kolme aasta jooksul oleme me kokku tulnud ka enne ja kuulanud väga tähtsaid kõnesid majandushalduse kohta nii euroalal kui Euroopa Liidus. me oleme rääkinud Euroopa Liidu rolli süvenemisest, Euroopa Pangandusliidust ning äh, samuti sellest, äh, kuidas äh, kiirendada arengut ning kuidas korrigeerida seniseid vigu ja möödalaskmisi. selleks tuleb taastada Euroopa pangandussektor elujõulisel kujul ja me oleme rääkinud ka reformidest, mis peaksid välja viima selleni, et vaadatakse üle äh, laenuasutused ja nende töö. kahtlemata on Euroopa Liidu juhtimiseks äh, mitmeid võimalusi. loomulikult on vaja täielikku pangandusliitu, kuid see ei ole sugugi mitte ainus tingimus selleks, et meil oleks tõhus Euroopa Rahandusliit, on vaja harmoneerida erinevad süsteemid ja on vaja pidevaid konsultatsioone erinevate institutsioonide vahel, sest ainult nii on võimalik tagada kõigi otsuste demokraatlik legitiimsus. Neid otsuseid tehakse kesksel tasandil peale selle peab äh, väga tähtsat, äh, peavad väga tähtsat rolli mängima ka liikmesriikide parlamendid koostöös Euroopa Parlamendiga. teisest küljest äh, peab aga sotsiaalne mõõde alati samuti kaasatud olema, nii et me saaksime demonstreerida kodanikele, keda me lõppude lõpuks esindame, et me võtame äärmiselt tõsiselt kõiki negatiivseid sotsiaalseid mõjusid, mis tulenevad nendest kärpemeetmetest, mida viimastel aastatel on riikides läbi viidud. see tähendab seda, et me peame rohkem äh, pingutama, kuid äh, siis lõpeb ka ebastabiilsus ja ebakindlus, mis on eriti tuntav teatud perifeersetes liikmesriikides tuleb äh, muuta seda, kuidas äh, Euroopa pangad äh, toetavad reaalmajandust, see on aga võimalik ainult siis, kui me viime läbi õiged reformid ja samaaegselt tagame ka finantsstabiilsuse. kuid selleks, et tõesti toetada reaalmajandust, on vaja rakendada kasvu- ja stabiilsuspakti, ning on vaja ka spetsiifilisi meetmeid selleks, et võidelda töötuse, eriti noorte töötuse vastu, mis on enneolematult kõrgel tasemel. tuleb edendada investeeringuid tähtsates valdkondades ja juba juunikuisel ülemkogul, mis käsitles just nimelt töötuse küsimust, toodi välja erinevad meetmed ka Euroopa Investeerimispank on äh, välja toonud erinevaid äh, plaane selleks, et äh, rahastada perifeersetes liikmesriikides asuvaid VKE-sid nii et tõepoolest reaalmajandust on vaja toetada, seda saab toetada ka alternatiivsetest finantsallikatest, mis ei kuulu finantssüsteemi, kuid neid võimalusi alles uuritakse. struktuurne seos majanduse ja tööhõive vahel, peab kindlasti arvestama ka seda eh, riski, et majanduskasv võib küll tekkida, kuid uusi töökohti mitte ja sellist riski tuleb vältida. seetõttu peab eh, rakendama nõndanimetatud äh, head eh, segu eh, majanduskasvu ja arengualastest eh, strateegiatest ja ennekõike peavad sellised strateegiad olema paindlikud, et oleks võimalik kohaneda erinevate olukordadega. eile uurisime me majandusliku kohaldamise programmide demokraatlikku legitiimsust, eriti kärpemeetmete ajastul ning minu meelest on täiesti selge, et äh, senised meetmed on äh, olnud ähm, tõhusad, sellepärast et nad on äh, toonud kaasa maja, majanduse taastumise. ja tegelikult tuleb seda selgitada ka kodanikele, sest ainult nii on kodanik nõus oma elatustaseme langusega, ainult siis, kui ta saab aru, milleks see on vajalik. seega meil on vaja dialoogi kõikide sidusrühmade, kõikide institutsioonide vahel. meie senine kogemus eh, finantskohaldamisprogrammide rakendamisel on meile näidanud, et eh, seni võetud meetmed on eh, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja töökohtade alal avaldanud negatiivset mõju kuid kärpemeetmed on olnud vajalikud, neid on dikteerinud liikmesriikide vajadus ning Euroopa Liidu üldine vajadus, kuid Euroopa Liit näeb ette ka selle, et tuleb luua töökohti, edendada sotsiaalset kaitset ja tervishoidu, need kõik on näiteks ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osad. Euroopa Parlament ja eh, liikmesriikide parlamendid Eh, kus on demokraatlikult otse valitud eh, rahvaesindajad, peavad tegema oma tööd, nad peavad seda tegema koostöös Troikaga ja rakendada tuleks ja tohiks ainult legitiimseid meetmeid ja legitiimseid programme, mis on vastavalt eh, kehtivale parlamentaarsele töökorrale. Euroopa semester algas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kuid äh, selles töös on teatud puudujääke ja vaja on vastu võtta lisameetmeid. riigispetsiifilised soovitused kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete eesmärkidega on olemas, see on väga positiivne, kusjuures riigil on siin väga palju sõnaõigust. Nende soovituste täitmise jälgimine Nende soovituste täitmist tegelikult äh, eelnevalt ei jälgitud, alles eelmise aasta oktoobris hakati seda tegema ning äh, tegelikult peaaegu kõik peaaegu kõik liikmesriigid, kuigi mõni vähem ja teine rohkem, on äh, seni käitunud kooskõlas neile antud soovitustega. see on suurepärane samm edaspidi kasutatakse ka sotsiaalseid ja tööhõivealaseid näitajaid, et mõõta euroala progressi ning edaspidi tehakse rohkem koostööd liikmesriikide parlamentidega ning Euroopa Komisjon ei saa edaspidi soovitusi üksinda välja töötada. samuti on vaja pikaajalisi makromajanduslikke eesmärke kõikide riikide jaoks, et suurendada nende konkurentsivõimet ning need eesmärgid pannakse paika vastavalt makromajanduslikele eesmärkidele Euroopa semestri menetluskorra raames. Euroopa majanduslikud ähm, trendid on erinevad, seetõttu on väga erinev ka liikmesriikide konkurentsivõime, kuigi praegu hakkavad vahed liikmesriikide vahel kahanema Euroopa Komisjoni ettepanek hõlmata ka võrdlustabelid, kus räägitakse peamistest tööhõive ja sotsiaalsetest näitajatest, on kahtlemata hea asi, kuid sellised näitajad peavad tõesti kajastama reaalset olukorda liikmesriigis. ja, ja nende abil on ilmselt võimalik pista rinda praeguste probleemidega ning taastada liikmesriikide majandused ning äh, täna hommikuselt, täna hommikustel kohtumistel on tehtud äh, äh, järeldused, kus on öeldud, et kõige tähtsam prioriteet on hea majanduslik haldus, samuti on väga tähtis majanduskasvu õhutamine, eriti nendes liikmesriikides, kus praegu on majanduslangus, ilma et ähm, ilma, et äh, seataks riski alla äh, finantsnäitajad äh, või uute töökohtade loomine. teiseks on vaja ühtset finantsraamistikku ja ratsionaalset finantspoliitikat nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandil. ühtne finantsraamistik, kus oleks ka üle-euroopaline kontrollisüsteem ning pangandusreformi äh, elemendid ja elemendid, mille abil garanteeritakse hoiused, aitaksid kaasa majandusliku stabiilsuse saavutamisele ning aitaksid lahendada neid probleeme, mis seostuvad äh, pankade pankrotistumisega või pankrotiohuga, ehk siis maksumaksja ei peaks seda kinni hoidma, äh, kinni maksma. teiseks on vaja luua, tuua turule rohkem äh, likviidsust, eriti VKE-dele, siin on äh, tähtis roll ka Euroopa pankadel, Euroopa Keskpangal ning äh, peale selle demokraatliku legitiimsuse küsimus, millest siin räägiti, ehk siis, et Euroopa Liidus tehtud otsused peavad põhinema ühtsetel reeglitel ja ühtsetel poliitikatel ning neid tuleb teha solidaarselt veel paar sõna nende ühiskoosolekute kohta. pärast väga pikka koostööd ja e, mitmeid lahkarvamusi, kuigi veel e, e, suuremat arvu üksmeelseid otsuseid, oleme me jõudnud motoni mis ütleb, et meil on vaja komplementaarsust, on vaja seda, et liikmesriikide parlamendid töötaksid ühiselt ning et neid toetaks ühtne Euroopa, sest me kõik elame ühtses Euroopas. härra Karas, Euroopa Parlamendi asepresident, on siin mänginud otsustavat rolli. Teie olete teinud suurepärast äh, koostööd selle uue koosoleku äh, härra Marinit kahjuks ei ole saalis, muidu oleksin tahtnud talle esitada küsimuse või äh, pigem teha ühe tähelepaneku, mille tegin ka eile. nimelt, et järgmisel kuul saate te rohkem informatsiooni Euroopa äh, teejuhi kohta. uues teejuhis on ka uued majandushalduse meetmed ja eesmärgiks on äh, selliseid koosolekuid nagu see siin praegu tulevikus paremini korraldada. nüüd aga tänan ma kõiki Euroopa Parlamendi kolleege ja tänan kõiki teisi väljaspoolt Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on täna siia tulnud äh, ja eile siia tulnud ja tänan teid selle eest, et te nii aktiivselt osalesite